kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et me alustame oma tööd. Te olete päevakordaga tutvunud. kui kellelgi päevakorra kohta midagi öelda ei ole, loeme selle kinnitatuks. mul on äh, mitmed teadaanded kõigepealt äh, olemasolevad keeled, need on teile kirjalikult välja jagatud, ma ei hakka neid äh, kordama, meie komisjoni tavalised töökeeled on kõik tagatud. Äh, te olete samuti saanud lingi meie tänase koosoleku dokumentidele, nii et, et saate sealtkaudu tutvuda elektrooniliste dokumentidega. nagu kõik meie koosolekud ka on, on ka tänane koosolek avalik ning ma tahaksin tervitada äh, Äh, valitsusvälise organisatsiooni Tax Justice Europe äh, esindajaid. Äh, mul on väga hea meel, et te siin olete, tere tulemast. tere tulemast, et te jälgite meie tööd ja kutsuksin teid siis üles avalikkust teavitama nendest ebakõladest, mis maksustamise vallas eksisteerivad, mida me oleme tõdenud nii maailma tasandil kui ka siin Euroopa tasandil. me peame valitsusi veenma, et tuleb äh, vastu võtta teatud rida seadusi või, ja teha lõpp teatud haldustavadele, mis on lubamatud. niisiis niisiis, eh, meie koosolek on avatud kõigile interneti teel selle jälgijatele. Eh, täna on meil oluline koosolek, eh, kus me põhiliselt kuulame ära siis Eh, maksustamisega, maksustamisküsimustega tegelevad Hollandi ministrid, tegemist on siis eh, selle riigi ministriga, kes on praegu eh, Euroopa Liidu eesistujaks ja enne, kui ta siia jõuab, tahaksin teid teavitada nendest otsustest, mida me langetasime oma viimasel koordinaatorite kohtumisel Te teate, et üks oluline poliitiline küsimus, millega me tegeleme, on see, et millised on äh, poliitilis-, meie töö poliitilised tulemused, äh, selle maksustamise komisjoni kaks töö poliitilised tulemused, äh, kas, kui me lõpetame siis oma töö resolutsiooniga või lõpetame selle raportiga, suurem enamus ja, ja raportöörid samuti soovisid, et me lõpetaksime oma töö raportiga ja et seda raportit esitletakse siis täiskogul ning äh, meil on kaks äh, kaasraportööri, äh, Jeppe Kohvord siis sotsiaaldemokraatide hulgast ja Michal Toirer äh, ALDE fraktsioonist. raport või, või või suhted siis raporti ja resolutsiooni vahel tähendavad seda, et raporti puhul meil on vaja rohkem aega me peame eh, kogu aeg töötama kõikides ametlikes keeltes ning eh, kui me oleme siis eh, siin kokkuvõtteid teinud, siis me oleme jõudnud järeldusele, et on peaaegu võimatu välja töötada raportit, teha neid vajalikke uurimistöid selleks, et raporti jaoks materjali saada õigeaegselt, nii et, et me tõesti jõuaksime siis valmis selle raporti äh, selleks ajaks, kui lõpeb meie komisjoni mandaat, see on siis teine juuni äh, äh, esimeste konverents eelmine kord määras kindlaks selle kuupäeva, kui otsustas siis pikendada meie mandaati, luua siis maksustamise erikomisjoni kaks ja andis meile mandaadi kuueks kuuks ja seetõttu äh, on raportöörid palunud, et ma paluksin esimeste konverentsilt, et tehniliselt kahe kuu võrra pikendatakse seda mandaati. Äh, see võimaldaks meil ju, kui esimeste konverents oma nõusoleku annab ja mul on äh, põhjus arvata, et nad seda teevad, siis me saame esitada raporti eelnõu Äh, maksustamise komisjonile kahekümne neljandal mail ning hääletada selle üle pärast siis muudatusettepanekute arutamist kahekümnendal juunil, äh, selleks et me saaksime täiskogule hääletada siis juba juulis. niisiis olen siis äh, vastavasisulise kirja saatnud president Schulzile. samuti oleme me Äh, kinnitanud kutsed, äh, mida äh, soovisime siis esitada kuulamistega seoses ning oleme need siis saatnud ka välismaistele delegatsioonidele. Nendel kuulamistel me oleme juba ära kuulanud volinik Moskovitši korduvalt ta on rääkinud äh, koostööst majandus, oleme seda teinud koos majanduskomi- ja rahanduskomisjoniga, oleme kohtunud ka eesistujamaa esindajatega ning äh, kui meie mandaati, äh, kui meie mandaati pikendatakse, siis teeksin ettepaneku või tegin selle ettepaneku koordinaatoritele, et me korraldame ühe kuulamise siis ka veel poolaasta lõpus me oleme ette näinud äh, kuulata äh, ka kahteteist volinikku, äh, volinik Vestageri, kes tegeleb konkurentsi küsimustega, ta on meie komisjoni esimese mandaadi ajal siin juba käinud ja tema on see, kes saab siis algatada menetlused nende riikide vastu, kes ei austa konkurentsireegleid ning me oleme neljanda aprilli pannud siis paika kui kuupäeva selleks kuulamiseks. koordinaatorid on samuti soovinud äh, kuulata volinik Hilli, kes tegeleb finantsteenustega ja pangaliiduga arvestades äh, seda, et mida koordinaatorid soovivad ja seda soovi on väljendanud ka meie komisjoni liikmed Eh, tahaksime siis eh, süvendada seda rolli, mis pankadel on klientide nõustamisel, eh, selleks, et teatud fiska-, maksumeetmeid soodustada, nii et, et need, need sellele kuulamisele kutsuksime siis ka pankade esindajad, härra Hill on inimene siis, kes vastutab äh, Äh, äh, riigipõhiste aruannete teksti eest ning äh, ilmselt aprilli keskel tuleb need aruanded tal siis esitada volinike kolleegiumile ning loomulikult soovib ta saada ka komisjoni heakskiitu, enne kui ta tuleb siis meile oma dokumenti tutvustama Äh, ja teised parlamendi pädevad komisjonid on ka selle, äh, tahavad, tunnevad selle vastu huvi nagu ECONi komisjon, samuti õigusasjade komisjon, nii et, et me peame vaatama, kas me saame asja korraldada nii, et Lord Hill tuleb maksustamise erikomisjoni liikmete ette äh, ja korraldame selle ürituse siis koostöös teiste komisjonidega, nagu me oleme seda ka teinud varem nüüd, äh, mis puudutab veel kuulamisi, siis äh, me oleme ette näinud, et äh, sellise asja, mida me oma esimese mandaadi ajal eriti ei teinud, me tahaksime nüüd ära kuulata siis selliste eriliste maksupiirkondade esindajad ning neljateistkümnes märts on meil siis plaanis korraldada kuulamine Äh, üks selline kuulamine äh, Jersey ja Guernsey saartega ja ähm, mina äh, siis korraldan selle kuulamise ja kogu komisjoni koosseis on samuti kohal ja viieteistkümnendal märtsil kuulaksime ära siis Liechtensteini ja Monaco esindajad niisiis äh, oleks väga huvitav äh, teada, äh, millised on konkreetselt eeskirjad, mida nendes riikides kohaldatakse ja kuidas on lugu OSCD soovitustega maksubaasi kahandamise ja kasumite ümberpaigutamise teemal kuidas on need äh, riigid selle kõige valguses äh, äh, lähenenud äriühingute maksustamisele. koordinaatorid soovisid ka kutsuda teatud hulga hargmaiste ettevõtete esindajaid. me kohtusime, me põrkusime samadele probleemidele, mis meil olid ka oma mandaat, esimese mandaadi ajal Äh, nimelt millistele kriteeriumitele tugevuses saame siia kutsuda hargmaised ettevõtteid, teades, et, et see, äh, meie mandaat on suhteliselt piiratud ning äh, me jah, saame kutsuda ja mõtteid vahetada üsna piiratud arvu ettevõtetega see kriteerium, mida toetasid koordinaatorid, oli see, et kutsuda tuleks selliseid ettevõtteid, kelle vastu on algatatud menetlus, kellel on maksustamisega probleeme, kas siis see menetlus on algatatud kas Euroopa Komisjoni poolt või teatud liikmesriikide poolt, see tähendab, et me kutsume uuesti mõned ettevõtted, kes meie komisjonis juba on käinud ning ja ka mõned muud ettevõtted ja kutsed on juba siis äh, saadetud Google'ile. Äh, Google'i esindajaid me oleme juba ära kuulanud ja nemad on äh, nõustunud tulema, samuti Apple'ile, Apple'i esindajad on ka nõustunud tulema, siis Fiatile. eelmine kord nad keeldusid, ei tea, mis nüüd saab. IKEA grupile nad käisid eelmise mandaati ajal, aga siia, sellest ajast saadik on meieni jõudnud uut infot. üks ülikool on läbi, läbi viinud väga huvitava uuringu IKEA juhtumi kohta. niisiis me tahaksime nende esindajaid uuesti ära kuulata, nemad on nõus olnud ja McDonald on samuti, neid me kuulasime ka ära nende vastu on Euroopa Komisjon algatanud menetluse eh, ning Starbucks eh, esim-, esimesel korral vastas keelduvalt meie kutsele. Eh, niisiis, see nimekiri ei ole lõplik. me võime siia veel juurde panna ettevõtteid. mis puudutab finants- ja pangandussektorit, siis kuulamine, mida me tahame korraldada. Eh, seda teeme koos siis poliitilise osakonnaga. Eh, korraldame siis ühisürituse eh, poliitilise osakonna ja meie sekretäriaadiga. võib-olla sellise töökoja, kus tutvustame siis teaduslike tööde tulemusi, mis puudutavad finantssektori rolli agressiivsete maksude planeerimise vallas ning see töö, sellele töökojale järgneks siis mõttevahetus pankade esindajatega, finantsasutuste esindajatega ning erinevalt siis nendest pankade kuulamisest, mis meil toimusid esimese mandaadi ajal, kus meil käis BNP Parimas, Pariba, Barclays, Eh, nüüd eh, tahaksime siis küsida pankadelt eh, infot suhete kohta nende klientidega ja seda, kuidas nad saavad kliendile anda nõu parima finantsstrateegia leidmiseks ja maksustamisstrateegia leidmiseks. me oleme mm, saavutanud kokkuleppe teatud pankadega, ma ei hakka siin avalikult nimekirja ette lugema, sellepärast et mm, ma tahaksin Eh, kutsuda siia ka sidusrühmade esindajad eh, ja ma tahan, et saaksid kutse, kutse kätte enne, kui ma siis avalikult selle teatavaks teen. Eh, ma ei taha öelda, et selline ettevõte või selline eraisik võtab, on, tuleb siia, ma ei taha, et ajakirjandus sellest enneaegselt teada saaks. ning hiljem siis avalikustame selle nimekirja nii palju siis kuulamistest, samuti oleme ette näinud eh, ühe kuulamise koordinaat, laiendatud koordinaatorite kohtumisel, kus saavad osaleda ka kõik liikmed ja ajakirjanikud ja kuna kohal on ka ajakirjanikud, siis on meil võima-, eh, jätame siis võimaluse jah, kuts-, eh, teha seda siis mingi tavalise koosoleku raames. ning nüüd äh, delegatsioonide külaskäigud välismaale, meil on kaks delegatsioonide külaskäiku ette nähtud, üks Küprosele, kuupäevad on viisteist aprill ja meil on programm, mis on äh, teile kättesaadav ja teine äh, on eriti oluline Washingtoni kuueteistkümnenda maiga algaval nädalal. Äh, äh, see järgneb siis nelipühadele ning äh, meil on siis terve nädal selleks, et kohtuda Ameerika võimudega, rahandusministeeriumi esindajatega, kongressiga, siis esindajatekoja rahanduskomisjoniga ja samuti senati rahanduskomisjoniga ja meil on võimalik korraldada siis nende kahe komisjoniga ühiskoosolek, et äh, aega kokku hoida ja neid kõiki kuulda. Äh, see on äh, loomulikult oluline, arvestades seda, et USA-s on praegu käimas valimiskampaatia ja presidendikandidaatide aruteludes see teema tõstatub ning samuti Äh, pärast siis seda Pepsi tegevuskava on äärmiselt oluline, et mitte üksnes Euroopa Liidu liikmesriigid ei äh, äh, võtaks siis oma sise, siseõigusesse üle OSCD soovitused, vaid et kogu maailma riigid teeksid seda. sellepärast, et muidu oleme teistega võrreldes ebasoodsas olukorras ja meie peamine partner on ju USA. teisalt samas vaimus, et kokku koguda võimalikult palju siis eh, poliitikuid, kes sellega teemaga tegelevad, et jälgida, mis saab meie tehtud soovitustest. oleme otsustanud korraldada kolm parlamentide vahelist kohtumist. üks toimuks kaheksateistkümnendal aprillil ja seal oleks kohal kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamentide esindajad. me teeme siis tööd õigusloomealase paketiga, mille komisjon mõned nädalad tagasi esitas ja Moskovitši tutvustas seda paar päeva tagasi, siis teisel mail Pariisis OSCD-s korraldame ühiselt konverentsi eh, meie komisjoni ja OSCD-ga ja seal oleksid siis äh, kohal äh, ka liikmesriikide parlamentide esindajad umbes kahekümne neljast riigist, kes on siis OECD-ga liitunud siis Pepsi tegevuskava ettevalmistamiseks. ja lõpetuseks äh, niisiis see Pariisi asi toimub teisel mail ja siis üks kuupäev on meil veel lahtine. meil on Äh, siis äh, plaan äh, koos arengukomisjoniga, telekomisjoniga siis kutsuda kohale arenguriikide parlamentide saadikud selleks, et nendega vahendada mõtteid nende kahjude üle, mida nendele riikidele tekitavad siis sellised agressiivsed maksude planeerimised ja lõpetuseks me oleme äh, oma lõpule äh, jõudmas äh, tööga, mis administratiivsetel ja poliitilistel põhjustel oli natuke keeruline, aga oleme lõpule jõudmas siis, et kuidas siis on lugu nende dokumentidega, mida me siiani oma esimese mandaadi all saime väga ebapiisavalt, näiteks ähm, me soovime, et äh, siis ähm, äh, käitumisjuhendi töörühma dokumendid tehakse kättesaadavaks kõigile meie komisjoni liikmetele ja et see protseduur oleks palju lihtsam kui siiamaani ja palju kergem äh, sellistes paikades, mis asuvad siis Euroopa Parlamendi hoone sees. ning meil on veel vaja siis mitmed praktilised, äh, praktiliste asjade osas veel kokku leppida parlamendi pädevate talitustega, aga dokumendid on meile siis juba edastatud Euroopa Komisjoni poolt. koordinaatorid on möödunud nädalal kuulanud sellel teemal ära ka, ka taksodi peadirektoraadi, peasekretäri, vabandust, ning me oleme siis äh, koostanud uuesti nende dokumentide nimekirja, mida meil on vaja ning äh, eelseisvatel päevadel peaksime siis saama kinnituse, et lisaks nendele dokumentidele, mis juba meie käsutuses on, äh, see nimekiri dokumentidest, mida me oleme nõudnud, need dokumendid siis, mis seal nimekirjas on, meile edastatakse ja kui seda ei tehta, Äh, siis loomulikult nõuame uuesti Euroopa Komisjonilt neid dokumente, teades, et äh, Hollandi minister, äh, siis eesistuja maa, kes juhib ähm, ECOFIN-i ja härra minister peaks siia iga hetk jõudma, tema siis ähm, Erik Viibes siis äh, tegeleb nõukogus praegu nende küsimustega ja me võime esitada talle küsimuse ja äh, teada saada, milline on tema seisukoht äh, selle parlamendisaadikute nõukogu dokumentidele juurdepääsu osas üldiselt ja iseäranis siis protokollidele juurdepääsu osas nõukogu sekretariaat ju pidevalt protokollib selle käitumisjuhendi töörühma tööd nii et, et eh, me loodame, et nõukogu on avatum, kui siiani on olnud. niisiis, kallid kolleegid, eh, võtsin siis lühidalt kokku need eh, otsused, mis on langetatud ja Sven on sõna palunud. aitäh selle kokkuvõtte eest, mis oli väga täiuslik ja põhjalik ja üksikasjalik. mul on ainult äh, sellesama koordinaatorite äh, koosolekuga seoses kolleegidele üht-teist öelda. meil äh, toimus mõttevahetus komisjoni ja DigiComiga ning ähm, kõneleja katkestatakse hetkeks, kuna esimees tervitab ministrit Please. And we, we learned there that um... Ähm, niisiis, me saime teada, et ähm, komisjon äh, et komisjonil ei ole eriti palju ressursse, nii et, et tuginedes nendele otsustele, äh, mis mõningatel juhtumitel on äh, langetatud, et me peaksime nüüd jälgima, mis saab kõigi sarnaste juhtumitega ja tuleks paluda, et maga-, tagasi makstakse ebaseaduslikult saadud riigiabi, aga näib, et äh, komisjon ei suuda seda süstemaatiliselt kontrollida ja see on vastuolus sellega, mida me oma esimese mandaadi lõpuraportis heaks kiitsime ja mina äh, olen selle vastu, et niimoodi seda seaduses võrdsuse põhimõtet rikutakse, tähendab seda, et mõned ettevõtted peavad abi tagasi maksma, aga enamus saab säilitada need soodustused, mis nad said ja nii et, et mina nõuan, et tuleks kaitsta võrdsust seaduse ees ja me ei saa seetõttu lubada, et komisjon personali ja ressursside nappuse tõttu ei suuda tagada võrdsust seaduse eest ja äh, sisuliselt äh, annab äh, ettevõtetele tagasi kõik need soodustused, mis nad on saanud siin hästi kallis kolleeg, see on tõesti oluline punkt, et tõepoolest te mainisite koordinaatorite kohtumisel ja ma olen täiesti kindel, et raportöörid mainivad seda. tervitan eh, nüüd eh, minister Erik Viibesit ja tänan seda, et ta tuli, tegemist on Hollandi rahandusministriga, eh, kes tegeleb siis maksustamisküsimustega Hollandi valitsuses. me Eh, meil on suur au teiega kohtuda, härra minister, me kohtusime mõne kuu eest. Eh, Haagis, eh, kui meie komisjoni delegatsioon käis teie riigis ja ka teistes riikides. meid huvitavad väga teie eh, seisukohad, milline on eh, Hollandi kui eesistujamaa eh, mm, tegevuskava meie jaoks sellisel olulisel teemal ja loomulikult huvitab see meid pärast seda paketti, mille Euroopa Komisjon esitas, tehes siis terve rea soovitusi Äh, Pepsi tegevuskava kohta, OSCD siis äh, tegevuskava kohta ning äh, samuti huvitab meid väga Hollandi kui eesistuja seisukoht ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi kohta ja selle kohta, kuidas saaks siis Äh, äriühingute maksustamist harmoneerida, need ettepanekud, mis selles vallas praegu Euroopa Komisjonis ettevalmistamisel on, äh, me oleme kogenud, et nendes kahes valdkonnas Euroopa äh, maksustamise komisjon oma esimese mandaadi ajal tegi terve rea soovitusi ning me oleksime vägagi huvitatud sellest, mida Holland eesistujamaana sellest kõigest arvab ning loomulikult ähm, huvitavad meid äh, need jätkumeetmed äh, ja see, mida Holland äh, sõltumata sellest, mida ta eesistujamaana teeb, kavatseb siis teha, tuginedes meie soovitustele. niisiis ähm, annan teile siis sissejuhatuseks sõna, umbes kümmekond minutit ja seejärel esitavad kolleegid teile küsimusi Eh, meil on eh, viis minutit siis aega küsimuseks ja vastuseks. härra minister, eh, teil on sõna. Does this work? Yeah. Well, let me thank you kõigepealt ma tahaksin teid äh, tänada siia kutse eest. Ähm, tänan teid selle eest, et te kutsusite meid siia äh, mitteametlikuks arvamuse vahetuseks äh, maksuküsimuses. Ähm, ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu, et ma räägin inglise keelt. see on harjumuseks saanud meil. Ähm, kui nüüd rääkida teie raportis Äh, siis ähm, see teema on olnud äh, vägagi kõrgel kohal liikmesriikide tegevuskavades ja ka OECD-s ja ei tohi ära unustada ka G kahtekümmet. Holland eesistujariigina äh, jätkab seda tööd, mida Luksemburg eesistujana alustas Luksemburg eesistujana no, Äh, on äh, võtnud peamiseks prioriteediks äh, võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja sellega seonduvate teemadega ja meie tahame ka ECOFIN-i ministrite kohtumistel seda teemat prioriteetsena hoida. eelneval semestril me nägime, et OECD ja G20 tasandil on töö lõpule viidud ja nõukogu on näidanud oma soovi ähm, tegeleda ähm, rakendustööga ja eriti just BEPS-i küsimusega küsimuses. nõukogu on olnud nõus ka, et kus on võimalik, tuleks prioritiseerida äh, seda, et selleks kasutatakse tugevat õigust, ehk siis see tähendab seda, et kasutatakse Euroopa Liidu äh, seadusandlust komisjon äh, vastas sellele üleskutsele, tulles jaanuarikuus sel aastal välja maksustamise vältimise vastase paketiga, ATAD-ga ning Hollandi eesistuja on valmistanud ette teekava äh, või teekaardid, olete seda kindlasti juba näinud. Äh, seal tuuakse välja konkreetsed tegevused, kuidas oleks äh, võimalik võidelda maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise vastu, mida me kutsumegi siis BEPS-iks. ja seal on meetmed, mis on äh, mõeldud äh, lühiajalises perspektiivis kasutuselevõtuks, ka keskpikad ja pikaajalised meetmed on seal ära toodud. see teekaart äh, näeb ette edasisi samme sellega seoses, mida siis nõukogu peaks vastuma. me püüame saavutada kiireid edusamme erinevates BEPS-i tegevusvaldkondades, nagu näiteks maksustamise vältimise vastane direktiiv, aga ka direktiiv, mis puudutab automaatset infovahetust ehk siis TAK4 ja siis siis äh, ka äh, selles osas, mis puudutab äh, käitumiskoodeksit. ja viimatine ECOFIN on näidanud meile seda, kui keeruline on Euroopa Liidu maksupoliitika ka äh, mõnedel Ecofini kohtumisel ma nägin äh, kogu seda spektrumit, seda ulatust. Äh, väga paljudel e, erinevatel riikidel olid väga spetsiifilised seisukohad, me peame maksutulu tagama, aga me peame tagama ka selle, et kõik Euroopa piirkonnad oleksid in mm, atraktiivsed investeeringutele. Te kindlasti teate, et Ähm, täna ma kahjuks äh, ei äh, saa kõnelda teiega ähm, üksikute liikmesriikide maksurežiimidest, äh, isegi mitte Hollandi omast konkreetselt, kuid ma olen valmis vahetama arvamusi selle koha pealt, mida me Hollandi eesistumisperioodi lõpuni nõukogus sellel teemal tahame ära teha kõigepealt äh, vaatame siis läbi mõned prioriteedid. kõigepealt äh, riigipõhine aruandlus äh, ja DAC neli direktiiv Holland eesistujana tahab jõuda kiirele kokkuleppele DAC nelja osas ja praegusel hetkel me pingutame selle nimel, et seda eesmärki saavutada ja ma loodan ja tean, et siin Ähm, saalis on ka inimesi, kes on väga palju tööd teinud selle nimel, et kokkuleppele jõuda. meie eesmärgiks on äh, see äh, kaust märtsikuus ECOFINile e, esitada selleks, et poliitilisele kokkuleppele juba märtsikuus jõuda ja loodetavasti meie tegevus saadab edu. me tahame saada ka Euroopa Parlamendi arvamust selle teemaga seoses teine teema on maksustamise vältimise vastane äh, direktiiv Äh, sarnane lähenemine ka selle puhul, me tahame võimalikult kiire äh, kokkuleppeni jõuda sellel teemal. Äh, tehniline läbivaatamine on juba alu, alanud ja me oleme teinud kõik selleks, et võimalikult kiiresti üksmeelele ka jõuda. ja loodetavasti meie eesistumisperioodi jooksul suudame me seda ka teha enne suve siis edasi intresside ja autoritasude direktiiv, me jätkame aruteludega, mis siiani on aset leidnud selles osas, et äh, võib-olla tuleks ka miinimum äh, tõhus maksumäära äh, klausel sinna sisse panna, mis puudutab nüüd äh, käitumiskoodeksi töörühma, äh, siis seal kindlasti mõeldakse tuleviku peale, töömeetodite peale ja Hollandi eesistujana kindlasti tuleb välja meetmetega selleks, et selle koodeksi läbipaistvust suurendada tulevikus, võttes arvesse ECOFIN-i soove detsembrikuistest järeldustest, leidmaks vastuvõetav tasakaal läbipaistvuse äh, suurendamise äh, ja konfidentsiaalsuse säilitamise vahel, kui me räägime sellest töörühmast. Äh, meil on vaja säilitada võimalus diskreetselt erinevaid teemasid arutada, kuid samal ajal tuleb siiski võtta arvesse seda demokraatiat selle kõige taustal, mis toimumas on me tahame tagada kõige suurema läbipaistvuse, kuid kõigi huvides on siiski tagada ka see, et äh, oleks võimalik äh, pidada maha ka äh, tulemustele suunatud arutelusid. eesistujana oleme me ka pannud prioriteediks käibemaksupettuse teema, võib-olla see just teie peamiste huvide hulka ei kuulu, kuid Ähm, käibemaks on väga oluline teema ja ähm, pettuse võimalusi on igal pool selles valdkonnas. see on teema, millega tuleb kindlasti tegeleda ja Hollandi kui eesistuja jaoks on see prioriteediks. Äh, olemasolevatele traditsioonilistele meetmetele lisaks peaksime me keskenduma ka innovatiivsematele meetmetele ja üks minu ähm, lemmikuid on äh, tehinguvõrgustiku analüüsi kasutamine, mis on Hollandis välja töötatud kus on võimalik olemasolevate pettusevõrgustiku info siduda üle-euroopalise käibemaksu andmetega ja seda on võimalik kõike teha ilma lisakoormuseta ähm, ähm, ettevõtetele. Äh, on võimalik ähm, isegi enne pettuse aset leidmist äh, pettus avastada ja ma olen ka ECOFIN-i ähm, kohtumisel sellest rääkinud ja püüdnud veenda oma äh, kolleege selles vallas ka tööd tegema. me vaatame kindlasti ka teisi võimalikke äh, pettusega võitlemise meetmeid ja kaalume erinevaid pilootprojekte selleks, et vaadata, kuidas oleks võimalik ja millal oleks võimalik äh, keskenduda just käibemaksupettuse vastasele võitlusele Holland eesistujariigina teab, et on vaja saavutada edusamme maksude vältimise ja maksude eest kõrvalhoidmise ja maksupettuse vastases võitluses. Ähm, minu arvates on edasiminek selles valdkonnas olnud äh, väga kiire ja ma tahaksin veel kord korrata seda, et Holland on äh, veendunud, et ECOFINis tuleb maksuküsimusi arutada võimalikult tõhusalt ja kõikehõlmavalt selleks, et oleks võimalik jõuda üksmeelele erinevate toimikute mm, küsimuses. ja loomulikult olen ma selle taustal mm, huvitatud ära kuulama kõik teiepoolsed küsimused täna, aitäh! Euh, suur aitäh, härra minister! Te rääkisite käibemaksust, meie taksekomisjon käibemaksu äh, küsimusega tegelemiseks äh, ei ole mandaati saanud, kuid äh, meie majandusküsimus äh,, majanduskomisjon tegeleb sellega. ja nüüd läheme sõnavõtjate nimekirja juurde. nagu ma ütlesin, meil on omad traditsioonid, nii nagu ikka parlamendikomisjonides. meie küsimuste-vastuste voor ta-, tavaliselt üks voor kestab nii umbes eh, viis minutit, me peame andma aega ka eh, külalisele vastata. alustame raportöörist, kolleeg Kofod, sotsiaaldemokraat, palun. suur aitäh! tere tulemast, härra minister ja suur tänu teile, meil on väga hea meel, härra minister, et te tulite meie komisjoni äh, mitmeid küsimusi arutama. sotsiaaldemokraadid on loomulikult väga huvitatud äh, nendest küsimustest ja eriti Hollandi eesistumise ambitsioonidest äh, tagada õiglane maksustamine ja maksustamise läbipaistvus, nagu te rõhutasite ka oma sõnavõtus loodetavasti eh, saame natukene täpsemalt kuulda nüüd, eh, milline on teie ajakava teie ettepanekute elluviimiseks. aga tahaksin veel mõned küsimused tõstatada. nagu te teate, osa paketist eh, on ka riigipõhine aruandlus ja ma tean, et eesistujamaa Holland ootab komisjoni hinnangut sellele, aga ma tahaksin nüüd küsida, kui komisjon tõesti annab oma positiivse hinnangu, siis oleks väga tähtis nüüd kuulda, kas teie eh, tahate tõesti selle ellu viia, selle eh, riigipõhise aruandluse meie oleme seda, äh, äh, seda teemat tähelepanelikult jälginud ja äh, tahaksin teada, kas te tahaksite nüüd midagi selles osas ette võtta. ja järgmine küsimus mind huvitab, on käitumisjuhendi töörühm. meid huvitab selle mandaat, kui läbipaistvalt see töörühm tööd teeb, kas ta saab oma tööd teha täies rahus läbipaistvuses ja ma tean, et Äh, nõukogus on seda ka arutatud. kas on mingeid otsuseid äh, valmimas, millest te võiksite juba rääkida meile seoses selle töörühmaga, mis eh,, nii et see töörühm palju tõhusamalt saaks tegutseda ja, ja millised sammud teil kavas on? ja ma küsin ka sellepärast, et äh, mind huvitab äh, Hollandi äh, enda töö kaks tuhat viis, kaks tuhat seitse dokumentidest on võimalik näha, et äh, Holland äh, on mõnedele sammudele ähm, siin eelnevalt tõsiselt vastu seisnud nendele, mida nüüd uuesti kavatsetakse ellu viia. sõna on teil, härra minister. Well the country by country uh riigipõhine aruandlus või selle äh, uue kava või dokumendi avalik versioon on selline, et äh, meie, Hollandi valitsus äh, soovis kõigepealt ära oodata mõjuhinnangu, muidugi avalikkus ootab seda, et riigid aru annaksid võib-olla on seda soovi natukene liiga kaugele eh, lükatud, aga eh, eesistuja kohustus on leida konsensus, me ei taha, et, et teema kalduks ühele või teisele poole. Holland ise eh, soovis ära oodata mõjuhinnangu ja loodetavasti pooldab see selle äh, sammu elluviimist, me igal juhul tegeleme sellega tõsiselt ja, ja võin öelda, et äh, lausa kakskümmend neli tundi ööpäevas selleks, et kokkuleppele jõuda. aga arvestades nüüd seda teie küsimust äh, ajakava kohta, äh, peab ütlema, et ilmselt ähm, lõplikku otsust selle teema kohta Hollandi eesistumise ajal ei tehta, ootame mõjuhinnangu tulemusi ja äh, te ütlesite, et, et ähm, ei ole välistatud, et äh, hinnang ei tule positiivne, aga me ei tea, ootame. ja nüüd käitumisjuhendi töörühmast. sellega on seotud mitu probleemi. kõigepealt, milline võiks olla selle töörühma mandaat? jällegi, praegu ei ole veel päris selge, mis peaks tagama täieliku sellise aususe, avatuse, aga sellega tegeldakse ja läbipaistvus on võib-olla äh, isegi äh, veelgi põnevam teema avalikkuse jaoks, ehk oluline on käitumisjuhendi töörühma äh, raportite avalikustamise küsimus. ilmselt tuleb mõelda kuidas dokumentidele eh, ligipääsu eh, laiemaks teha. Eh, koosolekutel on võimalik nendega tutvuda muidugi, aga otsus ei ole veel tehtud ja nõukogus saab midagi või ära teha siis, kui on järeldused vastu võetud. ootame seda. Äh, äh. suur aitäh teile nüüd see viimane küsimus, härra minister, tegemist on väga olulise teemaga meie komisjoni jaoks. me olime natuke üllatunud, töödokumendid, mis koostatakse käitumisjuhendi töörühmas ja mille komisjon on meile edastanud, on äh, mõnikord olnud äh, redigeeritud lihtsalt äh, see töörühm ei olnud soovinud äh, avalikustada neid, äh, neid dokumente täielikult, sellepärast et osa liikmesriike lubasid need avalikustada, teised ei lubanud ja väga kahju. osad soovivad täielikku avalikustamist, teised mitte, aga mm, see on selline valdkond, kus siiski tuleks nõuda kiirelt täielikku läbipaistvust. ja nüüd härra Toirer, meie teine kaasraportöör. suur aitäh, lugupeetud esimees, austatud äh, Hollandi äh, eesistuja esindaja, härra minister, meil on väga hea meel, et te siin olete Hollandi eesistumise ajal on väga oluline see, et selles valdkonnas edusamme saavutatakse, te teate, et ähm, Ähm, TAKS üks raportis, äh, mis suure häälteenamusega parlamendis vastu võeti ja mm, tuldi välja ka soovitustega ja ähm, soovitatakse, et Pepsi raames oleksid Euroopa Liidus siduvad äh, reeglid sellepärast et takse üks raporti üks peamine aspekt on see, et äh, kahekümne kaheksa keeruka maksusüsteemi kooslus toob endaga kaasa selliseid lünki, äh, mida hargmaised kontsernid äh, just eriti ära oma huvides saavad kasutada selleks, et kas makse olulisel määral vähendada või need täielikult vältida ja seetõttu on mulle mm, jäänud hea mulje sellest, et Hollandi eesistujana ta tahab tegutseda, kuid kui me räägime nüüd patendi erikorrast, siis mulle tundub, et see siis osaks sellest paketist ei saa. milline on teie nägemus sellest, võib-olla te saaksite seda natuke selgitada, sellepärast et meie arvates oleks see tegelikult väga oluline ja teine küsimus on selline, et kuidas te tahate ära hoida seda, et tulevikus äh, Äh, kasum viiakse Euroopa Liidust väljapoole madala maksumääraga maadesse või isegi sellistesse riikidesse, kus äh, maksud on null protsenti, maksumäär on null protsenti või siis ehk siis teiste sõnadega äh, maksuparadiisidesse, kui ma nüüd õigesti lugesin, siis äh, Google on üksteist miljardit Bermudale viinud väidetavalt seadusliku süsteemiga, mida Holland ees siis eesistuja riigina tahab teha selleks, et tulevikus selliseid asju ära hoida, aitäh! aitäh ja härra minister, sõna on teil. Um, let me first kõigepealt tahaksin vastata oma naabri murele. Äh, te ütlesite, et äh, mõned riigid ei ole teatud infot varasemalt avaldanud ja äh, minu arvates on siin käitumisjuhendi töörühmas äh, erisusi mineviku ja tuleviku vahel. minevikus jah, oli teatud äh, konfidentsiaalsust puudutavaid ähm, kokkuleppeid, mida tuleb austada, kuid samal ajal ma arvan ka, et me peame tegema tööd suurema läbipaistvuse saavutamise nimel tuleviku tarbeks ja Holland eesistujana on sellele vägagi pühendunud riigina äh, ja ma kõnelen siin Hollandi nimel praegu, äh, tahaksime meie äh, pidada kinni nendest lepetest, mida me konfidentsiaalsuse valdkonnas sõlminud, nii mm, parlamendis kui valitsuses on selge soov suurema läbipaistvuse järele. niisiis, see asi on tegelikult kahepoolne ja nüüd härra Toiler Te ütlesite, et teieni on jõudnud märgid selle kohta, et patendi erikord ei kuulu siia arutelupaketti. kas ma sain teist õigesti aru? ma ei saa päris hästi aru, mida te silmas peate, kui te nii ütlete, sellepärast et jaa, meieni jõudsid märgid selle kohta või info selle kohta, et ei peaks olema üle Euroopa Liidulist siduvat äh, Äh, reeglistiku patentidega seotud maksutõususe küsimuses. ma ei tea sellest äh, midagi, aga meie oleme igal juhul äh, selle erikorraga seoses edusamme saavutanud, me oleme sundinud muutma riike seda erikorda, neid maksusoodustusi Ehm, vastavalt äh, uutele Euroopa tavadele ja väga paljud riigid seda praegusel hetkel ka teevad ja nad peavad sellega tegelema äh, kõnealuse aasta jooksul. ehk siis äh, praegusel hetkel selle patentidega seotud maksusooduste küsimuses on väga palju tööd käimas ja väga paljud riigid peavad oma režiimi siin valdkonnas muutma. ma ei tea, kust need nii-öelda signaalid või see muret tekitav info teieni jõuab, sellepärast et pigem on just olnud positiivseid arenguid selles valdkonnas. nüüd äh, kasumi äh, liigutamine Euroopast väljapoole maksuparadiisidesse, jah, on selge, et äh, kui tegu on soovimatu maksudest kõrvalehoidumisega, me peame võtma tarvit-, pettusele maksustamise vältimise vastaseid meetmeid ja mõned aspektid sellest on ära toodud ka selles paketis, millega komisjon on nüüd välja tulnud, seal on meetmeid, mille eesmärgiks on just vältida seda. hiljuti oleme meie ka võtnud vastu hulga meetmeid selleks, et tagada see, et kasumit ei paigutataks ümber eesmärgiga maksudest kõrvale hoiduda, aitäh. May I have only ma väga vabandan, härra esimees, kas ma tohin esitada ühe lisaküsimuse, kas ma sain teist äh, õigesti aru, et teie toetate Euroopa Liidu mm, ettepanekud, mille on teinud komisjon, äh, mis puudutab äh, siis neid ähm, innovatsiooni erikorda. eelmisel aastal võtsime me OECD-s äh, ja äh, töörühmas äh, vastu ähm, süsteemi, millega seda patentidega seotud maksusoodustuste korda reformida ja väga paljud riigid praegu sellega ka tegelevad. mulle tundub, et te räägite millestki, mis on tegelikult juba korraldatud see patendi erikord, mis oli varasemalt probleemiks, on juba nüüd äh, lahenduse leidnud, ehk siis tundub, et vastus on jah või on tegemist arusaamatusega. no küll me vaatame seda asja ka süvitsi veel. nii, äh, nüüd me natuke läksime ajast üle nende kahe raportööriga Rahvapartei, Danuta Hübner on järgmine, palun. Thank you, äh, thank you, chair suur aitäh! suur tänu, härra minister, et te tulite täna meie komisjoni. Mm, kui ma õigesti aru sain, siis äh, Holland eesistujana soovib äh, esiteks neid äh, õigusakte tagant tõugata, et need vastu võetakse, aga te tahate ka pehme õiguse instrumente kasutada või vahendeid kasutada ära ja tegemist on siis terve paketiga ja komisjon äh, on ka paika pannud kindlad kriteeriumid, et hinnata, kas riik vastab äh, äh, hea maksu, maksustamise tavadele või mitte. aga mida siis teha nende riikidega, kes ei vasta nendele normidele, ma ei tea, kas nõukogu on valmis veel ühe sammu edasi astuma ja, ja, ja kaaluma seda. ja nüüd äh, kunstlik püsiva äh, tegevuskoha vältimise küsimus. PEPS äh, raames on OECD pakkunud muuta artiklit viis oma maksustamise näidiskonventsioonis ja ma tahaksin küsida, Ehm, mida teie sellest arvate? artikli viis kohta on tehtud konkreetseid ettepanekuid, see on seotud püsiva tegevuskoha äh, vältimisega ja nüüd komisjon on jaanuaris äh, avaldanud soovitused, äh, julgustades liikmesriike OEC vastavat artiklit rakendama, kui on tegemist just konkreetsete riikidega, komisjon on soovinud äh, selle küsimuse niimoodi lahendada, aga novembris Luksemburgi eesistumise ajal avaldas eesistuja konsolideeritud teksti ja selles oli hoopis teistsugune lähenemine probleemile. Luksemburgi eesistumise ajal tegi ettepaneku anti PEPS äh, direktiivis äh, äh, direktiivi võtta sisse konkreetne artikkel selle probleemi lahendamiseks, mitte nii, et anda konkreetsetele riikidele soovitusi kuidas teie kavatsete käituda, kas te järgite Luksemburgi eesistumise ajal vastu võetud konsolideeritud teksti või komisjoni suuniseid? see Äh, Luksemburgi tekst puudutas CCCTB-d ja Pepsi. härra minister, palun well,. On the permanent establishments äh, mis puudutab äh, nüüd seda koosseisu, siis nii palju, kui ma aru saan, et OSCD on teinud soovitused ja komisjon siis tegi nendest asjadest soovituse, nii et, et see on osaks läbirääkimistest, osaks paketist, millega me tegeleme ja kui äh, see asi edukalt läbi läheb, siis tulevad ka nõukogu järeldused selle kohta. aga praegu on väga raske midagi selle kohta öelda, sest mingeid konkreetseid nõukogu soovitusi veel ei ole, see on osa paketist, mille kallal me tööd teeme. kahjuks pean ma teile proua Hüübner ütlema ka seda, et ma ei saanud aru teie esimesest küsimusest. ma vabandan. Uh, äh, ma äh, esitasin küsimuse, et kas te kavatsete, kavatsete kasutada ka pehme õiguse vahendeid, äh, näiteks teatis selle komisjoni paketi kohta üldiselt selles vallas on olemas teatud kriteeriumid ja kas komisjon võtab neid arvesse hinnat-, hinnates, kas üks või teine riik vastab heade maksutavade reeglitele või ei? millised on need kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks mitte koostööks tegevaid riike? millised on need, mida te teete siis, kui selgub, et need kriteeriume ei täideta, kas te lähete ikka edasi nagu, nagu neid kriteeriume polekski või? the Commission uh, develop komisjon on välja töötanud ähm, ettepanekud, mis näevad heade maksutavade lülitamist kõikidesse lepingutesse, mis Euroopa kolmandate riikidega äh, sõlmib ja sellest sõltub ka meie äh, ühine lähenemine sellele, kuidas me siis maksuküsimustes ühte või teist riigi hindame ja sellest sõltub ka äh, meie koostöö ja arenguabi nende riikidega me oleme ette näinud, et sellel teemal tulevad nõukogu järeldused ja võimalikuks jätkumeetmeks oleks siis midagi, millega tegeleb äh, käitumis- või tegevusjuhendi töörühm. Äh, suur aitäh ja nüüd härra Peie. aitäh, esimees, äh, aitäh, härra minister, et te täna siin olete Äh, mina tahaksin rääkida selle maksustamise vältimise vastasest direktiivist. Äh, nõukogus teatud liikmesriigid tahaksid piirduda üksnes selle tekstiga, mis puudutab meetmeid, mis on otseselt äh, seotud Pepsiga volinik Moskovitsi oma ettepanekus on maininud ka muid meetmeid, mis puudustavad ühtset konsolideeritud maksubaadid. Äh, samuti kasumite väljaviimise maksustamist ja nõnda edasi ja samuti üldisi kuritarvitamiste vastaseid reegleid. meile ja kolleegidele on jäänud mulje, et kui need meetmed sellesse lõppteksti ei jää, äh, siis see pakt äh, Euroopa Liidu jaoks <laughs> erilist huvi ei paku. kuidas lood sellega on siis, kas te tahate tõesti seda paketti jagada kaheks? ja teine küsimus Te rääkisite sellest, et liikmesriikidega on saavutatud edu eh, patentidega seotud maksusoodustuste osas, eh, aga algtekstis või selles alustekstis ei ole definitsiooni, eh, ühist definitsiooni ei ole, nii et, et praegu käimasoleva töö käigus, kas on plaanis jõuda ka sellise definitsioonina, mida kõik jagavad ning nüüd üks küsimus, mis puudutab rohkem teie kodumaad me eh, rääkisime eh, siis eh, Wikileakide Luxleaki skandaalist ja finantstehingute maks, teie riik ei ole siin võib-olla tahtnud asja teha nii lihtsaks kui teised riigid, me ootaksime selles vallas siiski edusamme ning me tahaksime teada, Äh, äh, mida, mida äh, oleks vaja, et te tahaksite teiste riikidega selles vallas koostööd teha, aitäh ja härra minister, palun. härra Paier, ma olen pisut segaduses teie küsimuse üle, sellepärast et ühes lauses äh, Te räägite eh, ühtse konsolideeritud käibemaksubaasi eh, klauslist ja siis räägite patentidega seotud maksusoodustustest ja eh, finantstehingute maksust. jah, mõned nendest teemadest on tõesti olnud arutusel ja ma olen öelnud, et näiteks Äh, Holland soovib mõningates valdkondades saavutada edu, nagu näiteks see switchover clause, äh, see on osaks käibemaksupaketist äh, ning seda teemat me oleme töörühmadesse väga palju arutanud ja ka ECOFINis ettevõtete tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas praegu arutusel ei ole, komisjoni ettepanekut ei ole praegu, tõenäoliselt tehakse see ettepanek sügisel, siis on Hollandi eesistumine juba läbi ning mina ei saa ähm, avaldada arvamust äh, ei eesistujamaa nimel ega ka äh, oma riigi nimel äh, ei saa ma avaldada arvamust siis selle kohta, mida veel ei ole. nii et, et ma olen pisut segaduses teie küsimuse üle me räägime siiski maksustasime vältimise paketist äh, ja see switch over clause on osa sellest. Äh, me üritame siin mm, järeldusi praegu välja töötada, äh, töö on väga pingeline ning tõepoolest Holland ise ei osale selles töörühmas, mis finantstehingute maksu arutab see on täiesti selge, aga see ei, ei takista kellelgi finantstehingute maksu osas midagi ette võtta, keegi ei pea eesistujamaad või hollandlasi järgi ootama. mina ei näe, kus siin see probleem on. küsimus oli selles, et miks Äh, äh, küsimuse esitaja ütleb, et äh, mul on veel natuke aega ja küsimus on lihtne, kas te töötate välja selle alalise asukoha ühisdefinitsiooni, siirdehindade ühist definitsiooni? kas te töötate selle nimel, et oleks ühine definitsioon, sest praegu tekstis seda ei ole ja minu viimane küsimus jäi ka vastuseta. miks Holland ei taha osaleda finantstehingute maksus? Äh, te rääkisite sellest, et te ei takista teistel töötamast, aga miks te ise ei taha selles töös osaleda? aitäh. Uh, doesn't it specifically help if e, e, võib-olla ma räägin, miks eesistujamaa e, finantstehingute maksutöörühmas ei osale. kaks põhjust, meie arvates on see halb meie pensionifondide jaoks Äh, meil on neid palju. Ähm, ma arvan, et ähm, poolteist kuni kaks protsenti meie SKT-st on pensionifondides ja kui see on halb pensionifondide jaoks, kes säästavad raha pensionäride jaoks, siis meie arvates see ei ole hea mõte ning teiseks, ähm, see on seotud pangandusmaksuga, mille me oleme kasutusele võtnud ning me ei Eh, taha veel eh, seetõttu finantstehingute maksu kasutusele võtta. aitäh! ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Roonen Lerner. aitäh, esimees. Eh, minister Viips, väga huvitav oli kuulata teie mõtteid maksustamise teemal. Äh, teie va-, vastused heidavad valgust nendele väga keerulistele küsimustele ja selles ütlen teile aitäh. Äh, ma pean silmas konkreetset piiriülest maksude vältimise juhtumit, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida. Karuna on üks Soome suurimaid ettevõtteid, mis tegeleb elektri äh, edastamisega kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli nende kasu viiskümmend, kasum viiskümmend miljonit eurot Soomes ja üks koma kuus protsenti sellest äh, läks ainult maksustamisele, siis kaheksakümmend äh, tuhat eurot täpsemalt. ja teie võite küsida, et kuidas see võimalik on. Äh, asi oli väga lihtne Äh, Soome valdusettevõte äh, äh, maksis siis kontsernisiseseid laene Hollandile, nende laenud ulatusid miljonitesse ja nii ka siis õõnestati karuna sissetulekuid Soomes ning niimoodi vähenes siis ka maksutulu. ja seoses selle juhtumiga on mul üks konkreetne küsimus kuidas Holland eesistujamaana kavatseb sellist maksude, sellise maksude vältimisega ümber käia ja hoida ära uusi karunataolisi juhtumeid? samuti, kas, kas teie arvates komisjoni ettepanekud muudavad sellise agressiivse maksude ajastamise tulevikus keerulisemaks? aitäh! aitäh, härra minister, palun! ma ei hakka äh, äh, kom kommenteerima ettevõtteid, mille olemasolust ma isegi teadlik ei ole, aga ma tahaksin öelda, et äh, kui liikmesriigile tundub, et kasum läheb riigist välja ja seda ei peaks juhtuma, siis on liikmesriigi ülesanne neid kasumeid maksustada ja kasutada neid kuritarvituse vastaseid meetmeid, mis on olemas niisiis äh, koduriik on see, äh, kes peab otsustama, milline osa kasumist kuulub sellele riigile ja tuleks seal maksustada. sest see on üks asi, kus nõukogu ja komisjon ja tõenäoliselt ka teie siin parlamendis on äh, jõudnud üksmeelele. me oleme jõudnud üksmeelele, et kasumit tuleb maksustada seal, kus väärtust luuakse ja kui väärtust luuakse Soomes, siis tuleks seda ka seal maksustada ning äh, sellel ei ole mitte mingit pistmist ühegi teise riigiga, ei Hollandiga ega teistega. nii et, et äh, soomlaste asi on äh, piisavalt maksustada. Soome maksuamet peab otsustama, milline on õige maksumäär. kuidas seda ära hoida? ma arvan, et üldiselt või õigemini probleemiks on erinevused süsteemide vahel me peame ja me peame nende erinevustega tegelema. meil on kuritarvitamise vastased meetmed olemas, hoolitsemaks selle eest, et ähm, soovimatud asjad, nagu näiteks see, ma ei ole selle juhtumiga küll kursis, aga sellised soovimatud asjad ei juhtuks. ja just nimelt seda me teemegi, kogu meie tegevuskava äh, maksustamise vallas on keskendunud just nimelt sellele, me tahame hoolitseda selle eest, et makse makstakse seal, kus väärtust luuakse, sellepärast et see on meie juhtpõhimõte, seda me peame tegema ning mm, arvamusi maksuküsimustes võib olla väga palju, aga see on üks, millega enamik nõus on, et makse tuleb maksta seal, kus väärtust luuakse ning eh, kõik, kõik meie, kogu meie tegevus on sellele suunatud kui sellest abi on, ma, ma ei ole selle juhtumiga kursis, aga millest võiks abi olla, et äh, osa komisjoni esitatud paketist äh, näeb ette ka intresside mahaarvamise piiramist. Äh, nii et, et me võiksime siis, see on üks viis, kuidas saame tagada tõesti, et makse makstakse seal, kus väärtust luuakse, nii et minu vastus oleks tõenäoliselt jah, aga ma ei ole juhtumiga kursis aitäh ja proua Mattias kuue fraktsiooni nimel järgmisena. suur aitäh, esimees, lugupeetud minister, tere tulemast. minul on kaks küsimust, kui lubate. minu esimene küsimus on seotud äh, äh, käitumisjuhendi töörühmaga, ma olen otse teie nina all, lähemal enam ei saagi olla. niisiis, esimene küsimus puudutab siis seda käitumisjuhendi töörühma nõukogus ja see töörühm tegeleb siis äriühingute maksumääradega. meieni jõudnud info põhjal äh, veebruarisse kiideti heaks üks ettepanek, aga sellest ettepanekust jäi üks asi välja. Äh, see oli äh, erinev sellest, mis Luksemburgi eesistumise ajal heaks kiideti ja see esitati möödunud sügisel, need välismaksed miks need äh, Hollandi eesistumise ajal sellest paketist välja jäid? kas see on kuidagi seotud sellega, et äh, Hollandit peetakse paigaks, äh, kuhu ettevõtted saavad oma kasumit kantida, et maksude maksmist kodus vältida, see on oluline küsimus ja teine küsimus puudutab erinevaid süsteeme, erinevaid maksusüsteeme, mis liikmesriikides eksisteerivad, ma tean, et te ei taha sellest kõnelda, aga kui erinevaid maksusüsteeme erinevates riikides ei oleks, siis seda komisjoni ei oleks vaja. ning äh, äh fakt on ka see, et Holland on maksuparadiis. on tuhandeid äh, maailma ettevõtteid, mis toodavad väärtust oma kodumaal, aga makse nende kasumite pealt maksavad Hollandisse, kus neil on ainult äh, postkast ning eh, enamik eh, Portugali börsil noteeritud ettevõtetest maksavad makse Hollandis. mida see siis tähendab? see tähendab, et neid makse, mida nad peaksid maksma koduriigis, kus eh, nad oma majandustegevust teostavad, kantakse üle teise riiki, see tähendab teie riiki. ma tean, mida te ütlete, te ütlete, et tegemist on maksukonkurentsiga. mina nimetaksin seda maksutumpinguks ja maksude vältimiseks. meil Äh, Portugalis on selline suundumus, et kui, et Hollandi maksu, rahandusminister räägib meile, kuidas me peame maksutulusid kasutama, et vastutustundlikkust käituma, samas ajavad meie ettevõtete kasumid oma taskusse. nii et, et minu arvates on siin äh, vastutuse küsimus kui selline olukord jätkub, härra minister, siis meil on siin selline mitmepoolne maksutumping, mis lõppkokkuvõttes tähendab seda, et riigi poolt pakutavad teenused ei ole enam jätkusuutlikult. mul on väga konkreetne küsimus, härra minister, te ütlesite, ei taha sellest teemast kõnelda, aga kas teie arvates on normaalne, et on riigid nagu näiteks teie riik, kes kasutavad ära neid äh, kasumitest saadud makse, mida tegelikult ei tohiks üldse maksustada teie, teie riigis. OECD on öelnud, et paljud riigid äh, on loonud lihtsalt äh, maksuparadiisi süsteemi, kus maksumäär on praktiliselt null ja meie räägime neile, mida teha. härra minister, teil on võimalus vastata. aitäh aitäh eh, selle küsimuse eest. Eh, esimene asi, mis teile muret tegi, et eh, miks need välismaksed välja jäid, ega nad ei jäänud välja. see on tööpakis kaks tuhat viisteist olemas ja sellega me endiselt tegeleme, me ja samuti on see kirjas ka eesistujamaa tegevuskavas, kus öeldakse, et välis, väljaminevate maksete alal peab töö algama selle aasta kevadel, nii et see asi on endiselt päevakorras see on hea sõnum. siis äh, te esitasite ka konkreetse küsimuse Hollandi maksusüsteemi kohta ja kuigi ma ei ole siin selleks, et Hollandi maksusüsteemi arutada, oli teie küsimus nii tõsine, et ma tahaksin teile mingi vastuse ikkagi anda. Euroopa Liidus oleme me üksteisega kokku leppinud et meil on äh, võimalus saada erand osalemiseks ja me honoraare äh, siis lähtekohas ei maksusta. ja me teeme seda selleks, et siseturg saaks paremini toimida ja et hargmaiste ettevõtete filiaalid oleksid siis täpselt samas olukorras kui nende kohalikud konkurendid Äh, seda me teeme selleks, et luua võrdseid tingimusi ja selles osas oleme me kõik Euroopa Liidus kokku leppinud, nii Hollandis kui ka mõnedes teistes riikides. me kohaldame neid samu põhimõtteid ähm, äh, mida mujalgi. meie siseriik, ähm, me oleme väike riik, kui paar sammu astuda on juba piir ees Äh, niisiis meie siseturg äh, ei ole suunatud konkreetselt Euroopa Liidule, vaid kogu maailmale ja see on niimoodi olnud juba seitsmeteistkümnendast sajandist alates. ja need mehhanismid, millest te äh, kõnelete, on olemas olnud seitsmeteistkümnendast sajandist saadik. samas aga proua, proua Mattias, ma olen teiega nõus, et mõned süsteemid, mis me kõik siin Euroopa Liidus oleme vastu võtnud, ja mida meie ja mõned kasutavad kogu maailmas, neid võib kasutada ka maksude vältimiseks, see on võimalik. aga ei ole tõsi, et ähm, kasumid äh, lähevad läbi äh, Hollandi ja Holland ajab äh, maksud oma taskusse. meil on selline põhimõte, et kui ei ole lisandväärtust, siis ei ole ka maksu. nii et, et ei ole mitte nii, et, et hollandlased ajavad Portugali maksuraha oma taskusse ma vastasin samamoodi äh, mõni aeg tagasi, et kui Portugal arvab, et need maksud peaksid jääma Portugali, äh, sellepärast et lisandväärtus on Portugali oma, äh, siis ei takista ju miski portugallastel neid makse sisse nõuda. Holland ei ole selle vastu, sest maksud ei kuulu Hollandile ning äh, riik, kus need maksud välja lähevad äh, või kus need läbi lähevad, võib vastu vaielda või mitte. aga portugallaste ülesanne on neid kasumeid maksustada. Euh. suur aitäh teile. ma andsin kaks minutit lisaks härra ministrile, sest teema on väga põnev. Teie proua Matias, olete nüüd võimu juures ja te saate oma rahandusministrile soovitusi anda. Äh, annan sõna nüüd rohelistele. härra Ernest Surtasson. olen siin. mul on kolm lühikest äh, küsimust. kõigepealt nende reeglite kohta, mida kõik liikmesriigid peaksid saama kasutada, aga üks küsimus, mis kõikide puhul nagu ei kehti, on need maksueelotsused. meil on Starbucksi komisjoni otsus, ma saan aru, et nüüd, kui edasi kaevatakse see otsus, siis meie komisjoni liikmetele kõigile see ei pruugi meeltmööda olnud, aga ma tahaksin, et teie tunnistaksite, et see on siiski konstruktiivne otsus veel minu teine küsimus puudutab IKEA raportit. meie fraktsioon on selle kohta mõni päev tagasi aruande või raporti koostanud või avaldanud ja nagu te teate, ettevõte ei ole päris kogu informatsiooni oma tegevuse kohta avaldanud, see puudutab ka välisettevõtete äh, maksustamise võimalusi ja äh, seostame seda komisjoni uue ettepanekuga. tulen tagasi selle eelkõnelejate esitatud kom-, küsimuse juurde. Äh, tahetakse ettepanek nüüd kaheks lüü-, lüüa ja mida teie eesistujana kavatsete teha selleks, et pakett jääks üheks see oli minu teine küsimus ja minu kolmas viimane küsimus puudutab ähm, litsentsitasude äh, minimaalset maksustamist. nõukogu arutab seda praegu intresside ja litsentsitasude direktiivi. Hollandil on äh, väga palju topeltmaksustamise vältimise äh, lepinguid, kahepoolseid lepinguid, mis väldib litsentsitasude eh, liigse maksustamise ja teie eh, lubate viie protsendi eh, USA osas neid ainult maksustada võrreldes siis kahekümne viie protsendiga ettevõtlustulumaksu puhul üldiselt räägitakse, et see litsentsitasude maksustamine peaks olema kümme protsenti, mida, miks teie olete viie protsendi välja pakkunud või viis protsenti välja pakkunud? ja e, e, miinimummaksumääralt e, tahetakse ka patendi erikord välja jätta. ma ei tea, kas, kas teie kavatsused on sellised, millised on Hollandi kavatsused, mis te kavatsete teha neile patendi erikorda, tahaksin teie käest kuulda seda. suur aitäh, kallis kolleeg ja nüüd härra minister um,. Yes, Mr jah, härra Urtasson, tõesti, me otsustasime äh, komisjoni otsuse Starbucksi osas äh, edasi kaevata ja ma äh, tulen tagasi selle fraasi juurde, mida ma olen ka varasemalt kasutanud, nimelt meie leiame, et me peaksime maksustama kasumeid seal, kus luuakse väärtust. kui Hollandi süsteemis on midagi valesti, siis me hea meelega teeme selle korda, kuid praegusel juhul sundis komisjoni otsus meid ähm, maksustama äh, kasumit seal, kus väärtust ei loodud ning äh, komisjon kasutas äh, uut ja ise välja mõeldud kriteeriumid kasumi arvutamiseks, mis ei ehm, peegelda OECD ehm, raamistiku reegleid. meie olime OECD ehm, raamistikuga vägagi rahul, Pepsi raamistik oli vägagi selge, see oli väga üksikasjalik ja tehniliselt väga hästi paika pandud meie oleme vägagi pühendatud sellele, et OECD Pepsi pakett siirdehindade osas vastu võtta, seda ka arutati siin väga aktiivselt ja me otsustasime seda just ka teha, Hollandi valitsus on olnud rahul OECD Pepsi ettepanekuga, see toob endaga kaasa selguse ja äh, loob homogeense süsteemi üle kogu maailma. kuid komisjonipoolne otsus Äh, selle kõige taustal äh, ei äh, läinud sellega ühes suunas, absoluutselt mitte, ehk siis OECD tulemus oli meie arvates midagi, mida see komisjoni otsus rikkus ja seetõttu me otsustasime püüda saada selgitust ja kindlust selles osas, mida me tegema siis peame. OECD on öelnud, et me peame ühteviisi tegutsema ja komisjon ütleb, et me peame teistmoodi tegutsema, siis äh, valitseb täiesti ebaselge olukord ja meie sellega nõus ei ole. teine mure, mida te välja tõite, härra Urtasson, oli see, et äh, kas nõukogu äh, lööb selle ettepaneku kaheks meie oleme eesistuja poolt selgeks teinud selle ja ma kohe hakkan lõpetama, aga ma arvan siiski, et äh, härral on õigus vastusele. ühesõnaga, et me kõigepealt alustame tööd ühtse paketiga äh, ja me teeme kõik selle nimel, et see ühtse paketina ka lõpuni äh, jõuaks, aga lõppude lõpuks on siiski tõsi see, et parem varblane peos kui tuvi katusel ja seetõttu me püüame omalt poolt teha kõik selleks, et et võimalikult hea ettepanekuga välja tulla. ma arvan, et ma sellega lõpetaksingi.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 ja siin on äh, kaks võimalust vastata, kõigepealt see innovatsiooni äh, küsimus äh, ja siis intressid ja autoritasude direktiiv, millised on arutelud seal miinimum tõhusa maksumäära küsimuses ja mina olen sissejuhatavas sõnavõtus öelnud, et see on valdkond, kus algselt olid seisukohad erinevad, väga lahknevad, aga nüüd me teeme tööd selle nimel, et mingisugusele kokkuleppele jõuda. aitäh! Di Laura Adžea. suur aitäh, Laura Adžea, FTD-ri. see president. suur aitäh, härra esimees. Äh, tere tulemast teile ka, härra minister. mina usun, et te tulite siia selleks, et äh, meiega kõnelda ja mul on väga hea meel selle üle, et eh, me oleme väga paljudes asjades ühel meelel. Teie tööprogramm on vägagi ambitsioonikas ja sellel on kaks eh, põhjust. kõigepealt ajastus, eh, sellepärast et väga palju mänguruumi meil ei ole ja teine põhjus peitub liikmesriikide lahknevates seisukohtades, mida on väga keeruline omavahel kokku sobitada mul on väga hea meel ka selle üle, et just Holland on see, kes neid läbirääkimisi juhib, sellepärast et teie olete agressiivse maksu ähm, planeerimise muutnud äh, just selleks põhjuseks, miks teie koduriik nii atraktiivne on ähm, ähm saadi teada, et on kaksteist tuhat äh, ähm, nii-öelda postkastifirmad ähm, ja seetõttu meie Portugali kolleegi poolt öeldud ei tohiks kõrvale heita, äh, mitte ühelgi teisel riigil ei ole äh, see näitaja nii suur. me räägime siin nii-öelda postkastifirmadest ja äh, nendest kaheteistkümnest tuhandest sellisest firmast on kaheksakümmend sellised, mis kuuluvad äh, suurimate äh, üleilmsete ettevõtete hulka. ja see on kinnituse leidnud väide ja lisaks sellele surub te riikidele peale kasinust, kuid samal ajal toimub selline maksukonkurents see tähendab seda, et riigid peavad tegema kärpeid, erastama sotsiaalteenuseid ja äh, andma rohkem äh, hargmaistele pankadele ja mina olen tööhõivekomisjoni äh, raportöör ja ma näen, millised on teie võrratute otsuste tagajärjed ja nüüd ma tahaksin tulla selle juurde, mida härra Urtasson ütles, mis on seotud Euroopa Komisjoni leidudega Starbucksi juhtumi puhul kus äh, öeldi, et Holland äh, on äh, olnud seotud vastuvõetamatu riigiabi küsimus, küsimus teile, kas ei ole paradoksaalne see, et me räägime riikidest, kes sõlmivad selliseid maksuleppeid ja trahvid tegelikult, äh, mis kehtestatakse, on väga väikesed, kui me võrdleme neid nende summadega, äh, mille ulatuses on kasu saanud teised riigid või mis ulatuses on teenitud kasumit. Äh, Hollandi advokaatide assotsiatsioon on ka kriitiliselt väljendanud end selles küsimuses, mis on teie seisukoht selle kõigega seoses? suur aitäh, palun, et küsimused ei oleks liiga pikad ja nüüd härra minister, sõna on teil ja ma tegelikult ei äh, kuulnudki konkreetseid küsimusi. Äh, üldine küsimus oli, et kas ma võiksin äh, selle kõige kohta midagi öelda. Ähm, ma võin vastata sellele nüüd kahe sõnaga või võtta selleks ka kaks tundi aega. eks ma pean tegema oma valiku. ei, minu arvates ei ole paradoksaalne, aga ma arvan, et minupoolne parim vastus teile on järgmine tulge Hollandisse ja veenduge ise, et äh, meist peitub palju rohkemat kui ainult maksuvaldkond äh, äh ja ma tahan öelda, et äh, ähm, raha ähm, vood eristuvad vägagi väärtusest ja need rahavood oluliselt väärtusega seotud ei ole pardon äh,, äh... vabandage, ma arvan, et mulle tuleks ikkagi vastata, sellepärast et ma esitasin konkreetsed küsimused ja äh, ma arvan, et äh, lihtsalt viisakusest võiks mulle ju vastata. no see tükk Bien, euh, le ministre a répondu. Euh, monsieur... Ministre minister vastas teile ja nüüd härra Annemann-Seen. Monsieur le ministre, do you want to add something for 30 uh, seconds? härra minister, kas te soovite veel omalt poolt midagi lühidalt lisada? üks küsimustest äh, mis lõpus eh, esitati, eh, kõlas küll, aga ma ei saanud aru, kas on ametlik eh, küsimus või mitte, et küsimus oli, et mida meie riigina arvame switch-over klauslist. ma ei saanudki päris hästi aru, kas see on päris küsimus või mitte, igal juhul mina arvan, et ei ole produktiivne see, kui hollandlastel mingisugused arvamused selle poole aasta jooksul nüüd olema saavad, minu arvates on see väga oluline äh, Eh, ja Ecofini eh, juht härra eh, Düsseldum leiab ka, et see on väga oluline, meie peaminister leiab, et see on väga oluline, nimelt oluline on olla äh, aus vahendaja, olla isesei-, vabandust, olla sõltumatu ja arvamused ei too meile siinkohal kasu. meie eesistujana tahame olla sõltumatu äh, eesistuja, sõltumatu vahendaja äh,, ja igasuguste klauslite osas arvamuste omamine ei too meile kellelegi kasu kaasa ja selle poole aasta jooksul me püüame eh, jõuda kokkulepeteni nii paljude ettepanekute osas, mis laual on, kui vähegi võimalik. Dank u, eh, meneer de staatssecretaris, ik ben blij dat weer een rechtsliberaal. härra Annemans, palun, suur aitäh. meil on väga hea meel, et te siia tulite. üldiselt eh, me kohtume teie sotsialistist kolleegi härra Disselblumiga Te mm, olete nüüd siin kuulnud seda, et Hollandit nähakse kui riiki, ehm, ehm, mis on seotud ehm, rahvusvahelistesse maksupiirangutesse ja selle kõige taga on vägagi head põhjused. see on põhjendatud ja seetõttu me peamegi esitama küsimusi Hollandi usaldusväärsuse kohta. mul on üks konkreetne küsimus teile. Äh, Hollandi ajakirjandusest ma olen lugenud, et äh, härra Porošenko Ukraan-, Ukrainast äh, ühe Hollandi ehitusfirma äh, Hollandi ja Küprose ehitusfirma kaudu on äh, Ähm, äh, saanud suurt rahalist kasu ja meie fraktsioonina leiame, et on kummaline see, et äh, Euroopa Komisjon on üksteist miljardit euro-, äh, Ukrainasse suunanud ja e-, et sellega pääsetakse ilma karistuseta kas te oskate midagi äh, selle kohta täpsemalt öelda? Ähm, see kas teie arvates on see seotud ka assotsiatsiooni, assotsieerimisleppe küsimusega? Äh, härra minister, palun, ja kahjuks ma ei oska konkreetsete mm, juhtumite puhul kommenteerida, ma seda juhtumit ka täpselt ei tunne, aga kui tegemist on pettusega ja kui on tegemist pettusega, äh, siis me peame kindlasti petturid kindlaks määrama aga praegusel juhul ma seda väita ei saa, sellepärast et ma ei ole selle juhtumiga tuttav. kuid äh, kas teie vastus on see, et teie ei äh, tea sellest uurimisest äh, mitte midagi, kas te ei tea midagi sellest riiulifirmast, kas seda te püüate väita praegu? jah, ma võin ajakirjandusest selle kohta küll lugeda, aga see ei tähenda seda, et ma selle juhtumiga tuttav oleksin. Hollandi seadusandluses on klausel äh, Ähm, mis ütleb, et äh, äh, rahandusministrit äh, ei pea konkreetselt informeerima sellistest maksumaksjatest ja ähm, ähm, mõnedes riikides võib olukord olla teistsugune, aga igal juhul mina jään selle juurde, et äh, parem on see, kui ma üksikute juhtumitega otseselt seotud ei ole. ma arvan, et see on kõige parem lahendus. jah, ma olen selle, ma saan sellest aru, aga ma tõesti lootsin, et avaliku arutelu äh, kontekstis, kui me räägime referendumist, saate te ka mingeid erandeid teha, aga tundub, et see niimoodi ikkagi ei ole. jah, kahjuks nii see tõesti on. Eh, eh, kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et et te koostaksite ministrile kirjalikud küsimused, et ta saaks neile ka kirjalikult vastata. jaa, ma tervitan vägagi seda ettepanekut äh,. Madame Ester aitäh ja proua De Lange! aitäh, esimees! ma äh, tuleksin tagasi minevikku äh, ja vaataksin investeerimiskeskkonda, äh, mitte ainult Hollandi puhul ma kuulun Hollandi opositsiooni ja olen võib-olla teistsugusel seisukohal kui siin teised saadikud Äh, aga kui räägime nüüd investeeringute keskkonnast, siis sellest äh, on Euroopas palju räägitud ja ma tahaksin teada, milline mõju on maksusüsteemil investeerimiskeskkonnale äh, ning millised järeldused saab sellest uurimisest, mis selles vallas tehtud on, teha Äh, ma olen kindel, et te olete selle uuringuga juba tutvunud äh, kas või nende arutelude raames, mis meil siin toimuvad. aitäh ja härra minister, palun. jah, aitäh. Äh, mulle tundub, et see on tõesti väga oluline teema. oma sissejuhatavas sõnavõtus ma ütlesin, et me soovime ausat maksustamist. ja ausat panust riigi rahandusse see kõik peab käima käsikäes hea ärikliimaga kogu Euroopas. seega on äärmiselt oluline, et need kaks asja käivad käsikäes ning seetõttu OECD Pepside alased soovitused on niivõrd kasulikud. ma arvan, et me oleme juba aastakümneid arutanud seda, et kes esimesena peaks midagi tegema ja kui maksudest kõrvalehoidmise äh, probleem tekib äh, sellest, et süsteemid on erinevad, siis on küsimus selles, et kes esimesena tegutsevad ning Pepsi tulemus on väga kena selles mõttes, et äh, meil tuleb nüüd need sammud ühiselt astuda. ja minu arvates tagab see võrdsed tingimused rahvusvaheliselt oluline on see, et meie Euroopas äh, nii palju kui võimalik, peame kinni siis OSCD äh, järeldusest ja liigume edasi ka enam-vähem samas tempos. see oleks siis äh, üldjoontes oluline. ja seetõttu on ka oluline, et astutakse samme Euroopasse ja soovitavalt koos siis eh, nende sammudega, mida astutakse teistes maailma piirkondades. maksud on olulised, aga maksud ei ole veel kõik. me teame eh, ka, et eh, sellised asjad nagu turvalisus, hea elukeskkond, need on samavõrd olulised. asi ei taandu ainult maksudele on selliseid maailma riike, kus maksumäär on väga madal, aga ettevõtete jaoks nad väga atraktiivsed ikka ei ole ja on ka vastupidiseid näiteid. maksustamine on oluline, aga see on vaid osa kombinatsioonist ja see kombinatsioon on palju laiem kui lihtsalt maksustamine ning seetõttu eh, ma kutsusingi proua Adžea Hollandisse külla. aitäh ja nüüd Ramon Hauregui. Äh, äh, mul on veel poolteist minutit järel, ütleb eelmine kõneleja. hästi. siiski härra Jaguero jätkab. ma tahaksin äh, tulla tagasi Äh, Hollandi kui eesistuja rolli juurde äh, sellel raskel ajal, äh, mis Euroopal praegu maksustamise vallas ees seisab. paljud minu kolleegid väljendavad kahtlust mitte üksnes Hollandi maksupoliitika suhtes, vaid ka sellepärast, et juba palju aastaid on teie riik maksude koordineerimise küsimuses üsna kahtlast rolli mänginud mul on väga hea meel, et te olete nüüd läinud läbipaistvuse poolele ja võitlete maksude vältimise vastu, see on tore. aga tuletaksin teile meelde, mis juhtus, sellepärast et ma lugesin selle äh, käitumisjuhendi töörühma protokolli ja äh, paljud Hollandi seisukohad äh, toetasid laenude maksustamist riikides Te kaitsete siin konfidentsiaalsust ja samuti kaitsete ka äh, selle käitumisjuhendi töörühma tulevikku. samas siin kojas on kutsutud äh, teid üles äh, mängima hoopis teistsugust rolli. ma ei tea, kas te lihtsalt olete nüüd koordineerimise poolele üle läinud ja see oleks suurepärane aga siin kojas on põhjendatud kahtlusi kogu selle asja suhtes, ma olen protokolle lugenud, ma olen näinud Hollandi seisukohti nendes protokollides ja seetõttu esitangi järgmise küsimuse. kas te leiate, et komisjonil on äh, roll äh, koordineerimise ja maksude ühtlustamise vallas, äh, millele on viidatud viimastes direktiivides, sest et Äh, nõukogu ei taha komisjonile rolli anda, samas meie leiame, et komisjon peaks mängima väga olulist rolli äh, maksude äh, ühtlustamise ja koordineerimise vallas, sealhulgas ka siis tegevusjuhise vallas. teiseks, mind huvitas väga see, mida te rääkisite käibemaksust ja isegi esimees ütles, et et see ei ole küll meie komisjoni pädevuses, aga tahaksin teie käest siis küsida, et kui Euroopas leiab aset selline suur piiriülene käibemaksupettus, kas äh, siis on võimalik välja selgitada, milline käibemaksu proportsioon oleks maksustatav Euroopas, aitäh ja nüüd härra minister, palun. üldiselt äh, äh, härra Jodegi, te esitasite kaudselt sellise küsimuse, et mida ma arvan madalatest maksumääradest ja äh, põhimõtteliselt, mida ma arvan maksukonkurentsist, kas see oli teie küsimus, te tahate teada, mida mina arvan maksukonkurentsist? saalist räägitakse ilma mikrofonita. ma arvan, et ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et me ei soovi äh, kõnelda konkreetses Hollandi seisukohast vaid äh, tahaksime rääkida äh, võimalikult paljudest ettepanekutest ja saavutada poliitilist üksmeelt nende osas. ja ma arvan, et see toimub äh, tohutu kiirusega. üldiselt olen ma seisukohal, et kogu see tegevuskava koosneb ettepanekutest, mis aitavad ära hoida maksustamise vältimist ning takistavad siis selliseid skeeme, mis äh, lasevad maksutuludel mujale minna. see ei tähenda, et maksumäärad tuleks ühtlustada. see on riikide enda asi. ja kui te olete ECOFIN-i istungil, siis te näete, et paljud riigid on endiselt kindlalt veendunud, et maksumäärad on liikmesriikide pädevuses ning põhimõtteliselt maksukonkurents on olemas. see on osaks elust ja sellel on ka eesmärk. aga soovimatu maksudest kõrvalehoidmine on midagi, mida tuleks vältida see loomulikult ei tähenda, et kõik maksusüsteemid tuleks tingimata ühtlustada. Äh, mõnikord on paremaks lahenduseks äh, kuritarvitamise vastaste meetmete osas kokku leppida. ühtlustamine ei ole ainus vahend tagamaks, et maksutulud minema ei lähe. piiriülesed käibemaksupettused, ma olen täiesti veendunud, et et ei ole võimalik teada, mida ei tea. Äh, hinnangud äh, varieeruvad, aga mõned on äh, üle saja miljardi Euroopas ain-, ainuüksi Euroopas ning see on väga oluline asi. käibemaksu maksmisest kõrvale hiilimine on enamasti pettus ja see on vargus, tegemist on kuriteoga me ei räägi siin skeemidest, me räägime varastest, kes riigi käest varastavad. me peame selles osas midagi ette võtma ning meil on tohutult palju andmeid. ning ma olen äh, tõesti kindlalt otsustanud, äh, et me peame, et pean veetma oma, veenma teisi liikmeid nõukogus, et midagi tuleb ette võtma, vargad tuleb kinni võtta. Äh, meil on olemas suured andmetepõhised vahendid äh, Äh, Hollandis me oleme need juba välja töötanud, me kasutame neid mõningase eduga ning äh, ma sooviksin, et kõik teised liikmesriigid äh, kasutaksid samuti neid vahendeid, mis olemas on, maksimaalselt, see on minu küsi-, minu seisukoht. aitäh, Ester, ma katkestasin sind enne, palun. ma esitaksin ühe maksuga ettevõtete ühtlustatud käibemaksubaasi kohta jah. Te rääkisite siin sellest valemist ja see valem on äärmiselt oluline, see, eh, kuidas asju ausalt ja õiglaselt liigendatakse ja kuidas eh, arvestatakse erinevate majanduste eripäradega Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides. kas te olete nõus, et, et õiglane valem eh, peaks olema äh, Äh, suhteline, see peaks olema seotud äh, nii-öelda võib-olla rahvaarvuga, see ei peaks olema mingi selline absoluutne arv. ja äh, see oleks siis selline suhteliselt lai küsimus. ning millised oleksid siis need nõuded selle CCTB kasutusele võtmiseks ja selle valemi jaoks ning eh, kuidas teil õnnestuks saavutada sellise lahenduse jaoks üksmeelne toetus, aitäh! Eh, sellest on natukene raske rääkida, sellepärast et esimene CCTB ettepanek eh, ei leidnud eriti head vastuvõttu Hollandi parlamendis. suhtumine oli tegelikult väga negatiivne ja ka Hollandi valitsus suhtus negatiivselt põhjuseks oli just nimelt see ümberjaotusvalem, see kasumite ümberjaotamise valem, sest seal on sisuliselt viis, kuidas öeldakse, et äh, kasumit ei maksustata seal, kus väärtus luuakse, vaid seal, kus valem ütleb, et seda tuleb maksustada. komisjon üritab äh, esitada teise ettepaneku, mina pole seda ettepanekut veel näinud ja minu arvates äh, ei ole erilist mõtet hakata siin kommenteerima või nõudeid paika panema ettepaneku osas, mida veel ei ole. minu ülesanne antud hetkel ei ole kommenteerida ettepanekuid, mida komisjon on küll kuulut-, välja kuulutanud, et ta teeb, aga pole veel teinud nii et, et äh, ma natukene ootan, enne kui oma arvamuse kujundan, kõigepealt uurin neid ettepane-, ettepanekuid, mis komisjonis saame, tõenäoliselt sügisel, vähemalt nii, nii arvatakse. aitäh, Pervanš Peres! Euh. suur tänu! ma räägin inglise keelt, sellepärast et ähm, te ütlete siin vahetevahel, et ei ole aru saanud küsimusest, noh, katsume teha nii, et te saate aru. Starbucksi süsteemist tahaksin rääkida Teie riik mõisteti süüdi ja te ei saa ju tegelikult siin mitmel toolil istuda, te olete ju hollandlane. mis sest, et te olete Euroopa Liidu eesistuja, Euroopa Liidule see sobib väga hästi. see ongi ähm, selline võimalus kasutada oma riigi kogemusi selleks, et Euroopa Liitu edendada nii, mida te kavatsete tulevikus teha selleks, et äh, selline olukord äh, seoses Starbucksiga ei korduks? et tulevikus seda ei juhtuks enam. ja teiseks CCCTV-st. minu meelest on siin täielik vastuolu. ühest küljest te ütlete, et ei taha, et äh, maksustamine toimuks äh, Äh, kusagil mujal, kus äh, lisaväärtust ei looda, aga äh, kui te jaotusvõtmest räägite, siis ikkagi läheb nii, et keegi ei tea, kus tegelikult väärtust luuakse. kaks asja ei käi kokku ja komisjon on teinud küll ettepaneku, aga teie Hollandi tasemel ütlete, et te ei tea, Eh, mis see õige valik peaks olema. ja siis veel, kas me tahame OECD süsteemi või komisjoni süsteemi? loomulikult mina äh, olen Euroopa Liidu äh, asutaja äh, või, või meie arvame, et teie kui Euroopa Liidu asutajariigi liige peaksite siiski komisjoni ettepanekut eelistama OECD-le ja äh, kolleeg Jüki küsimusele viidates küsiksin ka, et kas te ei arva, et meil peaks äh, olema äh, patent box'i definitsiooni ja veel, te võite minu kommentaare ka kommenteerida, aga mul on veel üks kommentaar, kommentaar ka te ütlesite, et teie tegevus äh, liikmesriigis ei ole maksusüsteemiga äh, seotud päris otseselt, aga miks te siis äh, ütlete, et see et see patendirikord on nii oluline, kuigi teie riigis minu arvates on ka teisi võimalusi eh, investeeringute ligimeelitamiseks. On... Eh, no ma püüan nüüd vastata, esimene küsimus puudutas Starbucksi. Eh, teie, proua Peres, ütlesite, et, et väga raske on nagu kahel toolil istuda, ühest küljest eesistuja tool, teisest küljest edasi kaevata Starbucksi otsus, eesistujal ei ole tegelikult mingit mõju Starbucksi juhtumile. kohtunikud tegelevad sellega, see on nüüd eh, meie eh, käest üle antud, komisjon ka ei tegele sellega, aga ma küsisin, mis te teete, et see ei korduks tulevikus? no kõigepealt ootame kohtuotsuse ära ja me oleme juba öelnud, et kui tõesti eh, on midagi viga, parandame ära kui ei ole viga, siis äh, oleme valmis OECD Pepsi lahendit kasutama siirdehindadega, et äh, maksustatakse kasumit just seal, kus lisaväärtust tekib, see ei ole mingi saladus. edasi, CCCTV küsimus. no siiani äh, välja selgitada, kus kasum on tekkinud ja kus seda maksustada, et selleks on kasutatud siirdehinda. ja selleks ongi VEPS välja mõeldud. siirdehinna reeglid on OECD välja töötanud Need on väga detailsed, OECD on maailmastandardid välja arendanud siirdehindade kasutamiseks ja ka siirdehindu kasutataksegi selleks, et välja selgitada, milline kasum kuhu kuulub. OECD tegeleb sellega. võttis vastu ülemaailmsed normid ja see on natukene erinev CCCTV-st, aga ikkagi. nüüd jõuan teie kolmanda küsimuse juurde, jah, tõesti, komisjonil on õigus mutta äh, äh, või OECD äh, e ettepanekule midagi lisada, aga meil on täiesti võimalus selleks. vastus on jah. liikmesriigid ja eesistuja nüüd arutavad seda selleks, et jõuda komisjoni ettepanekutega siis ühele meelele. ettepanekud on igasuguseid ja miks ma olen seda äh, patendi erikorrasüsteemi kaitsnud, ma ei arva, et ma olen kaitsnud seda, me oleme siiani Nexust äh, lähenemist toetanud, see äh, on olnud nii OECD-s kui ka äh, käitumisjuhendi töörühmas, me oleme sellist vahepealset lähenemist kasutanud, see on Nexus, me oleme otsustanud selle kindlaks jääda, kui vaja, siis võime korda muuta ma ei kaitse siin midagi. ettepanekud on laual ja me tegeleme nendega äh,. suur aitäh. hakkame nüüd kuulamise lõppu jõudma. paluksin, et kõik raportöörid saaksid veel kolm minutit sõna või, või võtaksid veel kolm minutit sõna ja, ja teeksid kokkuvõtted. ja siis saab minister sõna. suur aitäh, ütleb härra Kohvat, suur aitäh, härra Vives, et teie vastuste eest teie eesistuja rollis, aga ka Hollandi valitsuse esindajana teid ära kuulata äh, oli väga kasulik ja on ainult äh, või, või on täiesti õigustatud, et me saame teile ka küsimusi esitada ja huvitav on kuulda, kuidas te Hollandi kogemusi ära kasutate Euroopa Liidu tasandil äh, et vältida just sellist illegaalset riigiabi teatud maksukokkulepete äh, vormis. Ähm, loodame tõesti, et, äh, et te selle teema lahendate, et me ei pea sellega enam tegelema. nüüd parlamendi ja Euroopa Komisjoni tööst rääkides arvan, et äh, väga tähtis on, et eesistuja äh, oleks kompromisside otsija rollis, aga samas arvestaksite mitte ainult komisjoni seisukohtadega, vaid ka parlamendi ettepanekutega, kui me räägime agressiivse taksu, maksuplaneerimise vältimisest. parlament, meie takseraportöör äh, ka ähm, on on meile tulnud mitmesuguste heade ettepanekutega ja kui patendierikorrast rääkida, siis äh, soovitan neil meie ettepanekuid kaaluda. ootame suure huviga äh, koostööd teiega teie eesistumise ajal, aga tõesti, me ootame teilt ka, nii nagu te ise alguses ütlesite, et, et, et midagi ometigi ette võetakse agressiivse maksuplaneerimise vastu, see ei puuduta mitte ainult konkurentsi, vaid eriti just meie EKE-sid, kes, kes praegu kannavad kolmkümmend protsenti kõrgemat maksukoormust kui argmaised riigid või ettevõtted ja näete, nagu te näete, siin ise kuulsite, paljudest riikidest on maksutulu lihtsalt ära läinud, kadunud. see ohustab kogu, mitte ainult töökohti, vaid kogu ühiskonda ja ma tahaksin, et need probleemid lahendataks. me saaksime teiega tõhusalt koostööd teha. ja et ei töötaks mitte ainult kompromisside nimel ja ei teeks komisjoni, mitte ainult komisjoniga koostööd, vaid ka meiega koostööd Mihhail Toilal on järgmine, palun no.. ja suur aitäh, härra esimees, austatud härra minister, kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle eest, et äh, Holland eesistujana ähm, tahab meiega mõtteid vahetada. me tõesti äh, tahame ka, et Holland eesistujana äh, Äh, selles küsimuses, mis puudutab agressiivse maksuplaneerimise vältimist, äh, olulise sammu edasi astuks. OECD äh, ettepanekuid on siin mainitud ja Peipsi projekti ja tõesti, seal on ära toodud väga paljud asjad, mis on vägagi õiged ja vajalikud. aga ühes punktis ma tahaksin siiski väljendada oma mõistmatust, sellepärast et jäi selgusetus, see, kuidas Holland eesistujana parlamendi ettepanekutesse suhtub. meie oleme takse üks komisjonina soovitanud seda, et Euroopa Liidul oleksid siduvad reeglid Ähm, direktiivide ja ähm, määruste vormis, mis äh, oleksid tõesti siduvad kõikidele liikmesriikidele, sellepärast et me kardame, et BEPS-i äh, soovituste erinev ellurakendamine äh, toob taaskord jälle mm, kaasa mm, kakskümmend kaheksa mm, erinevat süsteemi, millel on teatud lüngad, mida on võimalik kurjasti ära kasutada Äh, ja ääretult oluline on õiglane maksukonkurents tagada, Pepsi äh, reeglistik tuleb ähm, Euroopa Liidus äh, täielikult ja siduvalt ellu rakendada ja komisjon peab tulema välja ka seadusloomeliste ettepanekutega selles valdkonnas ja härra Moskovatši on juba öelnud ka ja kui ma temast õigesti aru sain, siis patentidega seotud maksusoodustused jäävad sellest äh, eraldiseisvaks, sellepärast et on teatud liikmesriike, äh, kes ei ole piisavalt valmis äh, pühenduma ühtsele üle-euroopalisele seadusandlusele selles valdkonnas. ma arvan, et see on valdkond, kus tuleb veel midagi ette võtta ja aga takse üks raporti ähm, ähm, Äh, kohta peab ütlema ka seda, et see võeti väga suure häälteenamusega vastu ja seal sisalduvaid ettepanekuid tuleb äh, kindlasti arvesse võtta, aitäh. kallid kolleegid, äh, lubage nüüd mul omakorda sõna võtta ja tänada ministrit, sest me näeme või, või oleme praegu tunnistajaks sellele, kuidas suhtumine suurettevõtetesse muutub, on teatud kult-, kultuurimuutus toimub. alguses me mäletame, et panganduses oli olukord hoopis teistsugune, siis tuli Lehman Brothers, siis oli teatud periood, kui pangasaladust peeti eh, õigustatuks, seaduslikuks, nüüd peetakse seda õigustamatuks, selleks läks vaja neid luksliikse eh, ja meil on nüüd näha, et kõik valitsused on peale lõksliiksi otsustanud teatud samme astuda, mõned režiimid kaotada, muuta midagi nende maksurežiimis ja eriti just avalikkuse surve all on tegutsema hakanud ka Euroopa Komisjon, OECD on ka omad ettepanekud teinud, ta tegelikult tegeles nende küsimustega juba alates kahe tuhande üheksandast aastast alates meil on siin uued ettepanekud maksu eelotsuste kohta ja veel mõned, igal juhul oleme me äh, väga head koostööd teinud, koostööd teinud Luksemburgiga nende eesistumise ajal, nüüd on hea meel, et Holland eesistujana on äh, valmis meiega koostööd tegema ja kolleegid tegid siin mitmeid ettepanekuid, et äh, sellest tuli välja, et me oleme eriti huvitatud täielikust läbipaistvusest. näiteks äh, käitumiskoodeksi töörühmaga on seotud kaks probleemi. esiteks äh, selle juhtimine, muide see tegelikult lo-, loodi ju poliitilisel tasandil juba kakskümmend aastat tagasi, kolm-neli aastat tagasi, kolm-neli aastat töötaski ta ainult poliitilisel tasandil, tulemused olid positiivsed ja konkreetsed, siis kuidagi muutus see mingiks äh, haldustasandiks, äh, komisjoniks ja kui ta oleks hästi toiminud, siis ei oleks meil kunagi luksliike tulnudki. seega te mõistate, me oleme väga huvitatud sellest, et läbipaistvus kuhugile kaduma ei läheks ja ootame teilt, härra minister et Hollandi eesistumise lõpuks äh, võiksime jälle kokku tulla ja kokkuvõtteid teha teie edukast tööst eesistumise ajal. suur tänu teile! Voilà, s'il n'y a pas d'autres... ja nüüd, kui rohkem märkusi ei ole, äh, lõpetaksin koosoleku ja teataksin veel, et meie järgmised koosolekud on ette nähtud neljateistkümnendaks ja viieteistkümnendaks märtsiks. neliteist märts kell kolm on järgmine koosolek.